dealing with the working machine from here okay. this side because the cable was okay. so short. Uh, dear colleagues, ladies and kallid kolleegid, alustagem. ma teen ettepaneku, et me alustame eh, testimisega, hääletustestimine. meil on terve rida eh, ettepanekud vaja läbi hääletada, neid on viis, nii et palun kohe olge valmis selleks uh,. kõigepealt test katsetame hääletamist. hääletus algas. küsimus, kas te olete puhkuseks valmis? Uh, well, uh, Everybody has voted. kas kõik on hääletanud? taevake. Everybody has voted. kas kõik on hääletanud? jah, ei. hääletus lõppes suur enamus on puhkuseks valmis. Fine. So uh, thank you very much. We go for, for voting. Äh, nii et asume hääletama. kõigepealt, kallid, kallid sõbrad, palun vaikust. jah, Sofia Sakorafa on raportöör ja nõukogu ja parlamenti otsus, mis puudutab liidu osalemist mitme liikmesriigi teadusuuringute innovatsiooni partnerluses. nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ma tänan proua Sakorafa. järgmine hääletus. jälle tegemist on esialgse kokkuleppega vastavalt reeglile kuuskümmend üheksa F nagu eelminegi. ja teemaks on gaasivarustuse kindlus. hääletus algas I close the vote. hääletus lõppes. vastu võetud. ja suur tänu kõigile variraportööridele. läbirääkimised olid rasked ja me saavutasime palju. ma tänan ja läheme edasi järgmise raporti juurde. proua Cabezon Ruiz Horisont kakskümmend kakskümmend rakendamise hindamine seoses vahehindamisega ja üheksas raamprogramm, sellekohane ettepanek. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, veel kord kontrollime üle andke käega märku. kolmkümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud. kontrollime üle nelikümmend kuus, kontrollime neljakümne kuuendat. I close the vote. hääletus lõppes. tagasi lükatud kuues kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse eelarvelt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. seitsekümmend viis. hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üksteist kompromiss poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üks, kolm, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kaheksa, üks, kolmes osas. esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu er,, kontrollime teise osa üle. Amendment kaks kaheksa üks teine osa, hääletus lõppes. vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks kolm kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas te hääletate? kahe häälega või ühega. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. I close the vote. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss, kompromiss viisteist A poolt, vastu, kontrollime üle, kas sama enamus on ka teisel poolel. hääletus lõppes. vastu võetud. üks, viis, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu kontrollime üle kuuskümmend kaheksa, asi ei ole päris selge. näidake käega korralikult. hääletus lõppes kuuekümne kaheksa üle. vastu võetud, üks viis neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks viis kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kuusteist kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, seitse, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, kaheksa, kolm poolt, vastu. kontrollime üle. üks, kaheksa, kolm. <coughs> I close the vote. hääletus lõppes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 kontrollime üle. kaks, viis, kaheksa. hääletus lõppes. tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, seitse, neli, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, kontrollime üle teine osa, kontroll. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, seitse, kuus poolt, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, on tagasi lükatud, teine pool tagasi lükatud, kaks, kaheksa, neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks üheksa üks poolt vastu. kontrollime üle. kaks üheksa üks hääletus lõppes. vastu võetud. kaks üheksa kaks poolt. vastu erapooletud, vastu võetud, kaks üheksa kolm poolt, vastu kaks üheksa kolm on tagasi lükatud, kaks üheksa neli poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks üheksa viis poolt. vastu, erapooletud. kontrollime üle, kaks üheksa viis, kontroll. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm null üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm null seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm null kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm üks kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kolm, null poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm, kolm, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, neli, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, neli, seitse poolt, vastu kontrollime üle kolm, neli, seitse. We check three, four, seven and I close the vote. Rejected three, four, eight in favor. Äh, nii kolm, neli, kaheksa poolt, vastu. kontrollime üle kolm, neli, kaheksa. Check three. kolm, neli, kaheksa, kontroll. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolm, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, viis, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kuus, kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm seitse null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm seitse kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu, võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kahekümne poolt, vastu. kontrollime üle, kakskümmend, kakskümmend. I close the vote. hääletus lõppes. tagasi lükatud üks poolt, vastu. kontrollime üle. Te ei tõstnud korralikult kätt. üks, hääletus lõppes. vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viimane lõpphääletus, nimeline hääletus kogu dokumendi üle. siin on kodukorraline küsimus. Yes, um, from the Greens. rohelised leiavad, et see üldjoontes on hea raport ja tänan raportööri ja variraportööre hea töö eest, aga paraku me ei saa seda toetada, sest halvasti on sõnastatud kaitseteema me oleme kaitseuuringute rahastamise vastu riigi eel, Euroopa Liidu eelarvest. Such remarks are, are well, completely against the rule uh,. Roll call vote for the whole resolution. nimeline hääletus. elektrooniline, vabandust, hääletus hoopis. I close. hääletus lõppes nii et meie komisjon on resolutsiooni üle ühel meelel. proua Cabezon-Ruiz, õnnitlused ähm,. Äh. Now we go. nüüd läheme järgmise raporti juurde. The, the result was fifty. tulemus oli viiskümmend poolt, kaks vastu viis erapooletut. kas te ei näinud? kahju, vabandust. kas ma peaksin iga kord siis ütlema? ei. olgu. nii et oli pisut ebaharilik. proua Mattias, ma saan aru, soovib sõna. Teil on sõna. tänan, härra esimees enne kui me asume hääletama arvamust puudutab maakasutust, selle muutust, tahaksin kõigepealt tänada koostöö eest kõiki variraportööre, see oli väga intensiivne ja raske läbirääkimiste protsess, kuid äh, tulemusena saavutasime hea kompromisslahenduse. põhjus, miks ma sõna soovisin, on see. siin on üks artikkel mis on meie komisjoni pädevuses täielikult. siin on tegemist kokkusobimatute seisukohtadega ühest poolt, ühelt poolt kuue ja rohelised ja Rahvapartei ja konservatiivid ja teisalt äh, sotsiaaldemokraadid ja liberaalid. me otsustasime, et me tuleme siia ja hääletame alternatiivseid kompromisse, olgu, demokraatia on demokraatia, kuid probleem on selles, et variraportööride koosolekul otsustasime mitte lisasid kaasata aruteludesse, mitte sellepärast, et me ei taha, aga sellepärast, et nii me leppisime kokku. ja alternatiivne kompromiss kuus, mille esitavad sotsiaaldemokraadid ja liberaalid, need kaasavad lisad. nii et ma tahan öelda, et ma ei, sest ma ütlesin neile, ma ei tekita probleeme hääletusele panemiseks, aga ütlen, et me siin tõsiselt alternatiivseid kompromisse ei hääleta. me hääletame roheliste kuue Rahvapartei ja, ja konservatiivide ettepanekut ja siis kompromissi kuue osas, kus on lisad, mis siia pandi pärast arutelude lõppu. olgu see kõigile selge, me ei ole lisade siia panemise poolt, kui me kuuendat nüüd tahame hääletama, aga ma, aga olgu, demokraatia on demokraatia, lihtsalt peate teadma, et me tõelist kompromissi ei hääleta siin, vaid hoopis midagi muud, suur tänu uh,. Thank you very much uh.... suur tänu. esiteks tänan teid väga mõõduka sõnumi eest, sest nagu ma aru saan, ei olnud te raportöörina kõige õnnelik kogu selle asja üle kuid variraportöörid otsustasid nii. ja teil on põhimõtteliselt õigus, teine kompromiss puudutab äh, suuremat osa kui esimene kompromiss. vastavalt meie eeskirjadele on see võimalik, me ei ole reeglite vastu, aga ma saan aru, et teie raportöörina ei ole kuigi rõõmus sellise lahenduse üle. kuid nii otsustasid õigeaegselt enne tähtaega meie variraportöörid, nii et suur tänu teie väga mõõduka avalduse eest ja võtame nüüd sammhaaval. Läheme hääletuse juurde. tänan. nii et alustame hääletust. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. üks, seitse, kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss viis, poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu kontrollime. üheksakümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. head kolleegid, meil on nüüd kaks muudatusettepanekut sama teema kohta hääletame nad ükshaaval üksteise järel kui kokkulepet mõlema osas ei saavutata, siis peame hääletama kõik muudatusettepanekud üksikult läbi ükshaaval. alustame, see hääletamine ei ole nüüd lihtne. kogu paketi osas alustame. kompromiss kuus A, kes on poolt, vastu, erapooletuid? peame alustama nimelist hääletust, see on väga tähtis, kontrollime elektrooniline hääletus. kuus A. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. elektrooniline hääletus kuus B. elektrooniline hääletus kuus B. hääletus on alanud. I close the vote. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kuuskümmend seitse. kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud sada viiskümmend üks ja sada viiskümmend kaks koos, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kaheksa, kes on poolt A vast-, erapooletuid vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. nelikümmend üheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, viiskümmend viis. Fifty-five, I close the vote. hääletus on lõppenud vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud kontrollime, viiskümmend seitse. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu. kontrollime. kuuskümmend kontrollime, hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. ei, kontrollime parem, kuuskümmend neli, kuuskümmend neli. hääletus on lõppenud vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kuus poolt, vastu, kontrollime kuuskümmend kuus. kontrollime kuuskümmend kuus, hääletus on lõppenud. vastu võetud, neli poolt, vastu. Te ei tõsta kätt. muudatusettepanek neli, kontrollime hääletus on lõppenud. palun tõstke käed korralikult. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime kuuskümmend kaheksa hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. veel kord kontrollime. kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa, ütleb esimees, kuuskümmend üheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõpphääletus, nimeline hääletus Äh, hääletus on alanud. võib-olla peaksime kõigepealt hääletama ja siis võib-olla saate sõna. kas see on protseduuriline küsimus? jaa. tahtsin öelda, et loomulikult ma hääletan arvamuse vastu kus kuus B läheb läbi kuus A vastu, siis tähendab, et me ei pea kinni Pariisi kokkulepetest. alustame kõike otsast peale. see seab riigid erinevasse olukorda Pariisi kokkuleppe suhtes. tahan öelda, et loomulikult me eelistaksime jääda komisjoni ette, komisjoni ettepaneku juurde ja Pariisi kokkulepete juurde ja nüüd ma saan aru, et Euroopa Parlament võib muidugi hääletada erinevalt kuid mina pean hääletama omaenda arvamuse vastu. tänan um,. Uh, I close the vote. hääletus on lõppenud, kolleegid. nelikümmend neli poolt, kolmteist vastu, üks erapooletu. suur tänu, proua raportöör rap-, tänan variraportööre ja kõiki tänan arutelu eest, mis oli väga tuline. nüüd arvamuse projekt, proua Lopez Bermejo. subsideeritud impordi vastu olemasolev kaitse, mis on siis pärit äh, mitte Euroopa Liidu liikmesriikidest, meil on siin üsna sarnane olukord. on väga tähtis, on sarnane olukord, see tähendab seda, et on kaks muudatusettepanekut sama teema kohta üksteise järel. ja te, iga kord kontrollime elektrooniliselt, sest võib juhtuda, et tulemus on väga tasavägine, seepärast tuleb väga korralikult kontrollida, võtame ükshaaval subsideeritud import mitte Euroopa Liidu liikmesriikidest, niisiis kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu? kontrollime elektrooniliselt algusest peale. kompromiss kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üheksa, elektrooniline hääletus. kompromiss üheksa hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kümme, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üksteist, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanekud viiskümmend kaheksa ja üheksa koos, identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, kontrollime parem. kuuskümmend hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss kaksteist. kümmet ei võetud vastu, seega kaksteist langeb ära. nüüd kompromiss kolmteist. kontrollime elektrooniliselt. kolmteist. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist kompromiss elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist, elektrooniline hääletus hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss seitseteist, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. kuues muudatusettepanek kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss kaheksateist poolt vastu. kontrollime elektrooniliselt. elektrooniline kontroll, kompromiss kaheksateist. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend neli. kes on poolt? Eighty four. Eighty four in favor. poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, kakskümmend kuus kontrollime hästi. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu kontrollime kaheksakümmend seitse, kaheksakümmend seitse. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaheksa, kes on poolt, vastu, kontrollime, muudatusettepanek kaheksa hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu, seega peaksime kontrollima, kaksteist. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu kontrollime, kompromiss üheksateist. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, tundub, sotsialistid üldse hääletanud, kontrollime, üheksakümmend neli. Nad on identsed. üheksakümmend neli, üheksakümmend viis, hääletame koos. elektrooniliselt, kontrollime elektrooniliselt. Ko-, kaks tükki koos. alustame otsast peale. üheksakümmend neli, üheksakümmend viis koos, elektrooniliselt. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. palun tõstke käsi, sest ei ole näha. üheksakümmend kuus poolt, üheksakümmend kuus poolt. nojah. kas te võiksite istuda mujale, palun? mul on väga kahju, aga kas tohiksin paluda teil, et läheksite pisut paremale poole või oma vasakule poole üheksakümmend kuus on järgmine, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud üheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid kontrollime. üheksakümmend üheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada, kes on poolt? ei, vabandust, muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt vastu. kontrollime, kompromiss üks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Amendment one in.... muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu. kontrollime muudatusettepanek üks hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu. kontrollime ikkagi, ei ole päris selge. hääletus, kaheksateist hääletus on lõppenud, kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend, kolmkümmend kolm vastu, kakskümmend kaks poolt, seitseteist on tagasi võetud kompromiss kaks, kes on poolt? vastu? peaksime kontrollima muidugi. kompromiss kaks. elektrooniliselt hääletus on lõppenud. ahaa, suur enamus vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. kompromiss neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt? vastu, kontrollime elektrooniliselt. kompromiss viis hääletus on lõppenud tagasi lükatud. elektrooniliselt kompromiss kuus. hääletus on alanud. hääletame kompromissi kuus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. tore. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu kontrollime, kontrollime, kolmkümmend üheksa, kolmkümmend üheksa, hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmteist, neliteist koos, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud viisteist, kes on poolt vabandust, vabandust, viisteist langeb ära, sest kolmteist ja neliteist võeti vastu. lõpphääletus nüüd, nimeline hääletus. nimeline hääletus ja see on lõppenud. võeti vastu kolmkümmend poolt, kakskümmend üks vastu, viis erapooletut. suur tänu, kolleegid oli väga raske hääletamine, nagu näete, väga keerukas. protseduuriline küsimus, proua raportöör. head sõbrad, proua raportöör, tal on protseduuriline küsimus pärast hääletust, see on tähtis. palun võtke istet, kolleegid. suur tänu, härra esimees paar märkust, millega tahaksin teile öelda, et me üritasime leida äh, sellise alternatiivi, mis võimaldaks kaitsta Euroopa tööstust ja kahjuks see arvamus ei võimalda seda teha. sellega seame me ohtu tuhanded töökohad Euroopa tööstusmaastikul ja nii, nagu see ka eelmise raportiga oli, pidin ka mina omaenda arvamuse vastu hääletama, kuna me ei kaitse töökohti. Uh, kallid sõbrad, daamid ja härrad. ma tervitan meie külalist, kes õnnekombel tihtipeale käib meil siin ITRE komisjoni kohtumistel. härra Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip, kes vastutab digitaalse ühtse turu eest meil toimub struktureeritud dialoogi raamis järjekordne kohtumine. ja see dialoog Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel jätkub. asepresident Ansip sai kutsutud meile, et ta räägiks meile asjade seisust äh, tema portfelli kuuluvate küsimuste kallal tehtavast tööst seoses komisjoni tööprogrammiga. meil on seitse asepresidenti Euroopa Komisjonis, nii et teie moodustate ühe seitsmendiku komisjoni tööprogrammist tuleb teil katta ja Äh, tegemist ei ole küll reaalmajandusega, aga samas mõjutab teie teht-, poolt tehtav reaalmajandust väga oluliselt. nii et meid huvitab siiralt, kuidas on asjad digitaalse ühtse turu arenemisega. ja äh, ITRE komisjoni seisukohast pakub meile erilist huvi digitaalne liit. ja see on isegi laiem ja äh, sügavam projekt meie kõigi jaoks, aga täna me räägime digitaalsest ühtsest turust. nii et palun tehke siis algust öö, eh, oma avaldusega kõigepealt. suur tänu. minu esimene küsimus on, et kui mitu minutit minu käsutuses on? nagu ikka kümme minutit alustuseks ja lõpus saate piiramatult aega uh,. Ah, well. sest kedagi ei ole enam kohal või? Sure mina olen kindlasti kohal kuni päris lõpuni välja. Well uh,, okay. ma tänan, härra esimees. lugupeetud saadikud, ITRE komisjoni liikmed nagu te teate, kaks aastat tagasi me käivitasime digitaalse ühtse turu strateegia ja maikuus käesoleval aastal toimub meil selle strateegia vahe läbivaatamine. me oleme kolmkümmend viis ettepanekut teinud selle raames, kakskümmend üks on õigusloomelised ettepanekud olnud. ja tänu ITRE komisjonile on see protsess jätkuv. see on tavapärane protsess, kus me saavutame konsensuse mõnedel teemadel. seitsesada megahertsi näiteks on üks selline ülioluline teema meie jaoks. ka 5G, 5G Euroopa Liidus ei muutuks kunagi Euroopa Liidus reaalsuseks, kui ei saabu selgus seitsmesaja megahertsi osas. aga mul on hea meel selle üle, et see väga tähtis teema viis meid konsensusele. nüüd eh, digitaalse sisu kaasaskantavus. jällegi väga tähtis teema meie rahvale. saada luba pääseda juurde digitaalsele sisule ka sellisel juhul, kui reisitakse Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. kakskümmend protsenti eurooplastest vähemasti kümme päeva aastas reisivad mõnda teise riiki ja need tahaksid ka pääseda juurde oma digitaalsele sisule, mille nad on seaduslikult omandanud, kui nad reisivad. aga paraku praegu eksisteerivad piirangud sellele, aga otsus langetati, hääletus toimus parlamendis suure toetusega. parlamendis läks äh, teie ettepanek läbi ja inimesed üheksa kuu pärast saavad juba nautida seda kaasaskantavust ja nüüd roaming, rändlus, jällegi väga tähtis teema. inimesed ootasid meilt seda võimalust, et äh, rändlust äh, kõikjal kasutada nagu kodus, samadel tingimustel. selle peale on mõeldud juba viimased kakskümmend aastat. Äh, jah, palju on juba iseeneseslikult teoks saanud, aga ametlikult viieteistkümnendal juunil äh, lõpevad äh, rändluse lisatasud ametlikult ka Euroopa Liidus. enamik telekomi ettevõtjatest juba hakkas teenuseid osutama põhimõttel rände nagu kodus varem, aga kõigega ei ole, ei saa veel rahul olla, mõnedes riikides ei ole selleni veel jõutud ja oleme silma peal hoidnud arengutel nendes liikmesriikides, kus ettevõtjad on tahtnud nüüd kõnede hinda tõsta ja meie ettepanekus kaotada rändlustasud ei ole midagi, mis võiks õigustada hindade tõstmist. me ju leppisime kokku ka õiglase kasutamise poliitika põhimõtetes ja reguleerijad äh, väga hoolikalt äh, analüüsivad läbi kõik need juhtumid, kus ettevõtjad tahaksid hinda tõsta eile me leppisime kokku ka turu teemadel pimedatel nägemispuudega inimestel on see väga hea uudis. paraku Marrakechi lepingut me ei ole suutnud kolme aasta jooksul Euroopa Liidu liikmesriikides ratifitseerida. meil on olnud ka institutsionaalsed arutelud selle üle, et kes on vastutav, kellel on õigus allkirjastada. ja nüüd on konsensus saabunud. ja nii palju nägemispuudega inimesi saavad nüüd abi sellest. ja veel üks wifi teema, siingi on häid uudiseid aga peab ütlema, et mõnedel teemadel tuleb meil veel tõsist tööd teha. ma pean siin silmas spektri teemat ja 5G-d, internet, asjade internetti ka, aga spekter on väga-väga tähtis teema. jah, kõik mõistavad, et tihe koostöö on vajalik spektri küsimustes, aga me teame, et mõned liikmesriigid leiavad, et ei tasu seda teemat puudutada. et see kuulub liikmesriikide pädevusse, mitte Euroopa Liidu pädevusse. peaministrid ja presidendid toetavad meie ettepanekut, aga ministrite tasandil äh, on arvamuste lahknevus jah, aeg on läbi okay,. hästi, mul on veel mõned äh, minutid nüüd. viis minutit veel saate juurde. jah, rääkides spektrist. jah, selles valdkonnas on vaja teha tugevamat koostööd äh, ja arutada ajakava ja lõppkuupäevi oksjonite pidamisel äh, samuti litsentside kestvus ja maapiirkonnad kõige kiired võrgustikud ei pea eh, saabuma sinna kahekümne viie aasta pärast, aga vähemasti selleks ajaks peavad nad olemas olema ka maapiirkondades. jah, eh, ise sõitvad autod ja võrku ühendatud autod Eh, jah, ja kui siis mõned marsruudid 5G-ga ei ole hõlmatud, siis need autod ei saa seal liikuda. Eh, me oleme ka uued eh, tähtsad piirkonnad tuvastanud. andmemajandus on üks valdkond. me tahame vaba andmete liikumise võimaldada kõikjal Euroopa Liidus ja samas tahame anda ka tagatised, näiteks maksu halduritele, et nad äh, pääseksid juurde maksuandmetele, kui neid äh, hoitakse mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis. samuti me käsitleme platvorme. seegi on oluline teema ettevõtjatevahelistes suhetes. Äh, tihtipeale väikesed ettevõtjad ei ole rahul olukorraga, nad ütlevad, et nad ei saa pidada läbirääkimisi suurte platvormi teenuste pakkujatega ja isegi kui nad võetakse nimekirjast maha, siis keegi ei seisa nende õiguste eest. ebaõiglased kaubandustavad ja vaidluste lahendamine peaks lahendama selle mure, kui kõneks on platvormid ja on vaja suurem selgus ka teavitamise ja tegevuse põhimõtetes. kõik on mures vihakõnede pärast, libauudiste pärast. ja liikmesriigid tahavad nüüd äh, omaenda mm, seadused vastu võtta, mis käsitleksid vihakõnesid, aga ma arvan, et ühtlustatud lähenemisviis Euroopa Liidus on see, mida me vajame on vaja kaitsta ühelt poolt sõnavabadust, kõnevabadust, aga äh, teisalt on vaja suuremat selgust ka teavitamise ja tegevuse asumise põhimõtetes. et äh, teatamine, mida see endast kujutab, kas lihtsalt panna linnuke kuhugi mingisse kasti äh, või on vaja ka oma nimi ära näidata ja idee Eh, number ära tuua. kui keegi on üles laadinud mingit sisu platvormile ja keegi teine on selle sisu sealt maha võtnud, siis millised õigused on öö, eh, minul, et ma saaksin tagasi panna oma sisu sellele platvormile, nii et see notice and action põhimõte vajab selgitamist ja samuti küberkuritegevus, küberturvalisus, sellest me võiksime rääkida tunde ja sellele teemale on vaja palju rohkem tähelepanu pöörata Euroopa Liidul. meie vahearuandes me otsustasime uue küberjulgeolekustrateegia äh, käivitada aastal kaks tuhat kolmteist me käivitasime selle strateegiaga, tol ajal äh, botnet kontakte eh, ühendatud seadmete vahel ei eksisteerinud veel. aga täna küberkurjategijad eh, on lausa tööstusharu ja USA-s on nad eh, ühendatud seadmete jaoks botnike välja arendanud, asjade internetti rünnanud ja on valmis olnud ründama ka lausa globaalse ulatusega teenusepakkujaid ja nende teenuseid häirima. nii et eh, küberturvalisuse teema on midagi, mida tuleb väga tõsiselt võtta. Eh, meil peab olema omal välja arendatud suutlikkus Euroopa Liidus. sest kui me vaatame viimaseid küberrünnakuid, siis mõistame, et kui on lausrünnak, siis kõigi pilgud pöörduvad Euroopa Liidu poole. aga meil on ainult kolmkümmend isikut, kes EU-CERT-is töötavad ja selline ööpäevaringne lahendus, sest me võime ainult unistada kolmekümne inimesega. nüüd mitmeaastane finantsraamistik MFF. digitaalküsimused peavad olema tähtsal kohal, kui me hakkame arutama järgmist finantsraamistikku. see peab hõlmama tõsiselt ka küberturvalisuse teemasid. USA-s käesoleval aastal ainult äh, eraldatakse maksumaksjate raha, seda nii föderaaltasandil kui ka osariikide tasandil, üheksakümmend miljardit USA dollarit aasta peale. meil on küberjulgturvalisuse PPP käivitatud ja nelisada viiskümmend miljonit eurot on maksumaksjate raha sellele eh, avaliku sektori ja erasektori partnerlusprojektile ette nähtud, aga loodetavasti me saame üks koma kaheksa miljardit juurde aastate peale. üheksateist eh, aastas oleks mõttekas. nii et palju rohkem tähelepanu tuleb küberturvalisusele pöörata. minu aeg on nüüd läbi ja nüüd ma olen valmis vastama teie küsimustele. Uh, ligi kolmteist minutit, nii et äh, pole viga. lisaksin, et eile õhtul kell kümme lõpetasime triloogi Äh, Wi-Fi for EU teemal, mis on kodanikele väga tähtis. proua asepresident oli samuti kohal. see on tõesti kodanike jaoks väga hea tulemus, oluline signaal. nagu Roam like at home, samuti väga sarnane algatus. et äh, internet ja just kiire internet, kõrge kvaliteediga internet kõikjal Euroopa Liidus. vabalt, tasuta ligipääs on väga tähtis meie jaoks. nii et suur tänu komisjoni ettepaneku eest ja teeme väga tõsist tööd. nõukogu jäi lõpus ka nõusse, nii et suurem, suurepärane tulemus. aga nüüd arutelu juurde proua del Castillo Vera Rahvapartei nimel. Thank you, thank you very much. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra komisjoni asepresident, taas meiega kohtumast. nüüd on viimases osas, oleme hakkama nüüd äh, jõudma lõpule lähemale. tundub, et on tõsi, et nii paljud asjad on juba ära tehtud selles valdkonnas neli aastat tagasi alustasime, tegelikult te ütlesite, et kakskümmend üks õigusakti on meil siin ja kokkuvõttes kõiki algatusi üle kolmekümne, nii et see on tõesti hämmastavalt hea tulemus, ma arvan, eesmärk oli edendada digitaalset ühtset turgu, see, just see viib kaasa meie majanduses vajalikele, viib, viib digitaalsete muudatusteni meie majanduses, mis on väga olulised. ja digita-, kaasa digitaalse revolutsiooni, see on tõesti uskumatu. paljud asjad on äh, lõpule viidud, mõned on veel töös, äh, autoriõigused, muud sellised küsimused, elektrooniline kommunikatsioon, ühilduvus kõik see on lõpuks väga tähtis ja nüüd see viimane osa selle ärategemiseks on vaja mõelda kahele asjale. et siis see ring saaks täis. ehk siis küberjulgeoleku strateegia, seda te mainisite, see on väga-väga tähtis. viimane, eelmine võeti vastu aastal kaks tuhat viisteist, kui ma ei eksi nelja aasta jooksul on olukord väga palju muutunud ja andmete vaba liikumine Euroopa Liidus, see on hädavajalik, vältimatu selleks, et võiksid tekkida need uued võimalused, mis Euroopa tööstuse jaoks on nii vajalikud õigus, õigusloome Äh, erinevates aspektides just nagu, nagu andmete vaba liikumine, ühi-, ühenduste loomine. mõtleme tööstussek-, tootmissektorile, meie liidri rollile maailmas, konkurentsivõimele, siis et see võimalus saada liidriks maailma tasandil äh, andmemajanduses, kuna asjade internet asjade internet, äh, kommunikatsioon, kõik see on täielikult muutnud paradigmat äh, selles osas, kust andmed tulevad. isikuandmed, masinate omavahel vahetatavad andmed, siin me ootame revolutsiooni ja Euroopa tööstussektoril on siin täiesti unikaalne võimalus hetkel olla liidriks maailma andmemajanduses, tahaksin küsida teie käest siinkohal, äh, kuidas on andmete vaba liikumise ettepanekuga, me ootame seda väga uh,. Thank you very much, madam. suur tänu, proua. Te mainisite ühte hirmsat asja et ametiaeg hakkab lõppema, uskumatu, aga nii see on. nii et peame meeles, et kahe aasta pärast on tulemas valimised, nii et peaksime kogu oma töö lõpetama seoses digitaalse ühtse turuga kahe aasta jooksul. proua Kumpula-Natri sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu. Äh, mul on väga hea meel, et volinik on väga südamesse neid teemasid võtnud ja teinud rasket tööd ja so-, ja ka uue kolleegile soovime, et koostöö temaga saab olema edukas ja et ka, et me ka ITRE-s saame temaga kohtuda, et me saame ka oma voliniku kogu pilt ei ole vastavuses nimega, digitaalne ühtne turg digitaalne majandus, digitaalne ühiskond on tegelikult ju ka. nii et võib-olla volinik alustab siis uue nime all. ei ole ainult digitaalne ühtne turg, on ka palju muid aspekte ja kui Euroopa ei ole selle ülemineku vallas edukas, et tekiks midagi päris uut, mis tugineks digitaliseerumisel, siis kogu majandus kannatab selle all. ja Aasia või Ameerika innovatsiooni kasutamine või Aafrika innovatsioon isegi ühel päeval siis meie majandusele ei tule see kasuks. kui me oma infrastruktuuri suudame kaasajastada ja oskused, siis on meil vaja innovatsiooni ja mis, see peab jõudma ka turgudele. ja alles siis saame rääkida digitaalselt ühtsest turust. tundub, et äh, rohkem tuleks rõhku panna loom, loomingule ja innovatsioonile see ei ole mitte asepresident Volsipi ülesanne samuti, nii et aga ma tean, et te olete ka innovatsiooni kallal töötanud, nii et ja uue majandus, uut majandust on meil tõesti vaja. ühiskonnast rääkides, digitaalne lõhe, äh, sellega nõustuda me ei saa. nüüd äh, komisjon on samuti teinud ettepaneku, ei saa olla nii, et mõned riigid äh, jäävad teistest maha. aga me üritame tagant lükata pisut, et äh, kõik ja kõikjal äh, kaasajastaksid oma infrastruktuuri ega rahulduks vanamoodsate lahendustega, mis on juba kümneid aastaid eksisteerinud. me regulatiivset raha, rahalist toetust tõesti tuleb anda parimatele olemasolevatele tehnoloogiatele ja nii näen mina tulevikku just koodeksi osas. Äh, volinik, te ka ise mainisite, proua Pilar Castillo rääkis äh, küberjulgeolekust, ärme unustame seda. jällegi väga keeruline ja huvitav teema. ja kui, ja kui palju raha me saame kokku, on huvitav küsimus. see sõltub muidugi äh, liikmesriikidest, kes omal moel tegutsevad. kõike ei saa teha Euroopa Liidu raamistikus. on küberjulgeolekuamet ka minu koduriigis. liikmesriigid teevad omavahel koostööd, mitte tingimata otse Euroopa Liidu kontekstis. paljud riigid teevad asju siis, kus ei ole kohustuslik hea meelega ja Euroopa Liit ei sunni selleks, igal juhul peame olema julged ja, ja, ja rohkem ära tegema. üks küsimus, andmete omand oli ka üks teema, millega komisjon pidi hakkama tegelema, kas te olete valmis, see ei ole lihtne teema, mul endal arvamust pole veel, aga kas seda tuleks reguleerida? aga kui inimene asutab andmetel põhineva firma, kuidas siis omanik, kes siis omanik on, kuidas sellega on? ja minu äh, kallis teema, rändlus. kolleegid on nüüd kuulnud, et äh, riiklikele reguleerijatele on nüüd saadetud ka erandid, kes võib-olla ei saa tasuta rändlust pakkuda, aga isegi kui riiklikule reguleerijale saadetakse taotlus äh, mitte tasuta Äh, rändlusteenust pakkuda ja siis igal juhul äh, hind kahaneb ikkagi kaheksakümmend viis protsenti, sest äh, hulgihinna piirang on täna viiskümmend eurot gigabaidi kohta. see väheneb seitsme koma seitsmele, järgmisel aastal kuuele ja siis veel alaneb järjest. nii et hinda oleme igal juhul kärpinud. Euroopa Parlament on teinud seda just nimelt, et meil oleks algusest peale seitse koma seitse protsenti. nii et hind kahaneb igal juhul kaheksakümmend viis protsenti, isegi kui täiesti tasuta seda ei saa, aitäh um, um, uh,. You, you, you mentioned uh, Miia Petra. suur tänu. Miia Petra mainis seda väga tähtsat küsimust uh,. on nüüd olemas kuulamine uh,. Euroopa Parlamendis me kuulame ära uue volinikukandidaadi hakkab siis tegelema digitaalturu ja ühiskonnaga. kahekümnendal juunil vist toimub, see ei ole veel päris kindel, aga pidage meeles, kahekümnenda juuni õhtul toimub kuulamine. seega on äärmiselt oluline, et te oleksite kõik kohal. Äh, kultuurikomisjoni kolleegid ja me valmistame ette siis äh, küsimused koordinaatoritega kolm tuli, kolm küsimust ITRE-lt, kolm kultuurikomisjonilt ja ülejäänud osas kuni kakskümmend viis küsimust uuele volinikukandidaadile. järgmisena härra Bran Krasnodebski uh,. Thank you very uh, much, much, Mr Chairman. suur tänu, härra esimees. mul on väga konkreetne küsimus, härra volinik. mina tegelen autoriõiguste küsimusega digitaalse ühtse turu kontekstis. me kõik oleme nõus üldistes põhimõtetes ja kategooriates. ka mind on hämmastanud, kui raske on saavutada tasakaal erinevate huvide vahel erinevate eesmärkide vahel digitaalsel ühtsel turul, te ilmselt olete kursis. Äh, kaasnevate õiguste poleemiline teema, andmekaeve, need teemad. aga tahaksin küsida. mul on jäänud võib-olla mulje, võib-olla vale, aga kontseptsioonid, terminid kas see kõik on hästi defineeritud praeguseks? üks küsimus, mis on väga tõsine ja raske küsimus lahendamiseks, on platvormide küsimus. passiivsed ja aktiivsed platvormid. kas äh, komisjon on mõelnud sellele küsimusele on erinevad definitsioonid ka liikmesriikides. kohtutes on erinev praktika ja teie komisjonis isiklikult töötate selle kallal, kas teil on, olete mõelnud täpsematele definitsioonidele sellistel juhtumitel? oleks meile suureks abiks. kui me seda tööd teeme selle teemaga, see on ainult üks näide kaasnevate õiguste teemad, kõik need teised on ka. isegi ju meie juristid on hädas. Nad, äh, meie õigusteenistus, neist, nad ei saa, oska meid aidata, sest nad ei, ei ole leidnud lahendusi, õigeid definitsioone nendele mõistetele. passiivsed ja aktiivsed platvormid, kuidas äh, näete seda, mida me võiksime komisjonilt oodata, kas on tulemas täpsemaid definitsioone? suur tänu nende küsimuste eest. härra Kohlitšek, kuue nimel. Thank you very much, chairman uh,. I would like. tänan, esimees. mul on kaks lihtsat küsimust. esimene puudutab andmeid ja programme. Exceli programmi, kuidas kaitsta neid asju. matemaatikas äh, on asju, mida saab programmeerida, ette valmistada, isegi Exceli tabeleid. aga mõned tuleb ise valmis teha ja jätkan lugupeetud kolleegi küsimust. kus on piir? lihtsa programmeerimise vahel, mida ei pea kaitsma ja keerukate äh, küpsistega, kuidas sellega on? see on minu esimene küsimus. ja teine, ulatus, internetiühendused Äh, erinevates riikides, äh, Saksamaal, Tšehhi Vabariigis, Austrias, isegi kiirteel on või, või rongis on kohti, kus äh, pole signaali. paljudes kohtades, sõltumatult riigist, me räägime sellest, kui vajalik on see, et liikmesriigid tagaksid kiire internetiühenduse andmete liikumise territooriumil, isegi äh, piirkondades, kus on hõreasustus, aga peamistel transporditeedel, isegi äh, ka pealinnades Euroopas äh, on hetki, kus ühendus praktiliselt puudub. kuidas tagada, et, et see probleem lahendatakse, need olid minu kaks küsimust uh,. Thank you very much. suur tänu. härra Blank Lopes. Muchas gracias eh,, vicepresident. suur tänu austatud härra asepresident, väga palju räägitakse intellektuaalomandi õiguste kaitsest äh, selle digitaalsel ühtsel turul ja ma küsiksin, et kas teil on kavatsus mingisuguseid õiguslikke muudatusi välja pakkuda, mis puudutab intellektuaalomandi õigusi või te olete sellest ambitsioonist loobunud? ja teisalt me just äh, võtsime vastu raporti, mis puudutas internetiplatvorme IMCO komisjonis ja äh, teadises, mis äh, räägite te sellest, et teil on kavatsus midagi ette võtta selles osas, mis puudutab ettevõtete ja platvormide omavahelisi suhteid ja see saab ka õigusliku vormi. nii et kas te võiksite öelda, et kas teil on kavatsus mingisuguse õigusliku instrumendi ettepanekuga välja tulla ja edasi vahendajate vastutus millal te kavatsete välja tulla selle käsiraamatuga, millest te olete nii pikka aega juba rääkinud, ehk siis me tahame teada, et kas teil on võimalik edastada meile ka mingisugust informatsiooni lairiba kohta. Te ütlesite, Teie kavatsus on seitse kuni kaksteist äh, projekti aastas äh, finantseerida aastatel seitseteist kuni kakskümmend üks ja meil Galiitsias, meil on väga palju selliseid maapiirkondi ja kelle jaoks on see kõik väga tähtis. Madam Virkunen. proua Virkunen. Yes, thank you, Mr Chairman. ma tänan tahan tänada volinik Ansipit, minu arvates on komisjon olnud väga aktiivne viimastel aastatel oma digitaalse tegevuskavaga. ja teilt on tulnud palju ettepanekuid viimastel kuudel ja aastatel ja nüüd on parlamendi ja nõukogu käes kord otsused langetada ja liikmesriigid siis saavad hakata kõiki neid ettepanekuid ellu viima me teame ju, et see tagab meile edu tulevikus, kui meil õnnestub olla konkurentsivõimelised digitaalvaldkonnas. nüüd, kuidas teie näete asjade seisu praegu Euroopas, kui me vaat-, võrdleme seda, mis Euroopas on, sellega, mis USA-s ja Aasias toimub, kas te leiate, et Euroopa on piisavalt kiire ja konkurentsivõimeline või ikkagi me oleme liiga aeglased ja bürokraatlikud? meil on liiga palju administreerimist, me ei ole piisavalt kiired digimaailmas. ja kui te valiks, peaksite välja valima kaks-kolm kõige tähtsamat valdkonda, kus tuleks olla aktiivsem Euroopas, siis millised need valdkonnad teie arvates on, millised sammud tuleks nüüd astuda? ma tänan. härra Kurumbatšev uh,. Thank you, Mr Buzek. ma tänan. jah. kahekümnendal juunil olen mina kohal, sest ettepanek oli meie riigilt aga küsimus volinik Ansipile, see puudutab e-privaatsuse teemat. seda arutatakse peatselt ka parlamendis. jah, üldine andmekaitse määrus on jõustumas kahekümne viiendal mail kaks tuhat kaheksateist. aga komisjoni ettepanek e-privaatsuse kohta jõustub samal päeval. see on e- eriõigus ja miks ta nüüd jõustub samal päeval? ma ei taha palju asju edasi lükata, näiteks kuus kuud oleks reaalne. ei tahaks komisjoni või parlamendi ameti oleku aja piirist üle minna, aga e-privaatsuse teema, siin juba räägiti küpsistest ja brauseritest ja gatekeeperitest. et äh, kas selliseid cleanpipe saab telekomi vallast üle võtta, kaitsmaks meie äh, tarkvara? väga palju teemasid vajab arutamist. jah, äh, õnne kombel on meil väga kogenud raportöör proua Lauristin, aga kui meil oleks pisut rohkem aega aruteludeks, mitte edasi lükata öö, palju, aga neli-kuus kuud vaid ja siis anda et, aega ettevõtjatele kohaneda uute nõuetega, mis on uutes algatustes kirjas, et näiteks soetada uus mm, tarkvara, uue uue brauseri soetamine ei ole võimalik kolme eh, kuuga ja kirjas on eh, kakskümmend viis mai, see tähendab, et kolme kuu jooksul, kahekümne viiendaks augustiks peab kõik paigas olema. ma arvan, et andmed tuleks rohkem aega juurde, sellisel juhul tarkvara kvaliteet oleks parem, kui hakatakse sätteid ellu rakendama, nii et e-privaatsuse ajakava kohta oli minul küsimus teile. Eh, suur tänu, kallis kolleeg, kui tohib, siis minagi esitan ühe üldise küsimuse härra asepresidendile. Eh, seitsekümmend kuni isegi kaheksakümmend protsenti innovatsioonist praeguses majanduses eh, tugineb digitaalvaldkonnale. no nagu kui me võtame näiteks tervishoiu diagnostimise või kirurgia, siis tänu sellile manussüsteemidele äh, kõik on muutunud hoopis täpsemaks ja äh, kvaliteetsemaks. sama puudutab äh, energia siseturgu jah, me räägime arukatest võrkudest või arukatest arvestitest kõik see tugineb ju digitaalsüsteemidele. Öeldakse, et kõige suurem innovatsiooni võimendaja on idufirmad. ja mida meie Euroopa Liidus saame ära teha selleks, et rahastamine oleks piisav et investeeritaks idufirmadesse. jah, praegu ollakse rohkem huvitatud euro-, USA turgudest kui Euroopa turgudest. võib-olla Berliin, London, Milano, Barcelona küll jah, on huviorbiidis, aga tahetakse ikkagi olla tegevad USA turgudel ja kaasata investoreid äh, USA-st. ma saan aru, et see on üsna keeruline teema, aga kui me tahame olla innovaatilised ja tublisti edasi areneda ka digitaalse liiduga, digitaalse ühtse turuga, siis tuleks kuidagi oma idufirmasid ka toetada, see oli väga üldine küsimus. ma ei näe, et rohkem küsimusi oleks, nii et palun, kallis asepresident, vastake. For... suur tänu kõigi märkuste ja küsimuste eest ja ettepanekute eest. ma alustan üldisemast. mul on hea meel selle üle, et nüüd määrati uus volinik Bulgaariast ja üksinda kõigi nende teemadega tegelemine on liiga, liiga raske ja abi on vaja selleks. ja ma loodan, et Maria Gabriel äh, jah, läbib teie kuulamised ka siin komisjonis. ma olen temaga juba kohtunud. ja ma usun, et temast saab hea digitaalvolinik tahan Pilar de Castillo Veerat tänada. digitaalne ühtne siseturg ja telekomi äh, turg Euroopa Liidus. Äh, Teiegi olete sellesse oma panuse andnud ja paljude jaoks nüüd rändlus kodutingimustel on muutunud reaalsuseks. ja täielikult oleme selle üle läinud viieteistkümnendaks juuniks. telekomi teenuste osutajad peavad kõigile tagama piiramatult sellise kodutingimustel rändluse võimaluse kõikjal Euroopa Liidu piires aga on ettevõtjaid, kellel see saab raske olema. Äh, näiteks äh, Skandinaavias äh, on hinnad taskukohased ja paketid on sellised helded paketid, aga teatud piirangud ikkagi peavad seejuures olema põhimõttest kodurändlus, kodutingimuste rändluse põhimõttes sest ainult nii on see võimalik. ja on ju ka palju inimesi, kes ei käi teistes liikmesriikides kunagi. Pilar de Castillo äh, rääkis ka küberjulgeoleku teemast. minu jaoks küberjulgeolek on tõeliselt tähtis valdkond ja ma juba viitasin sellele ka oma sissejuhatavas sõnavõtus. me peame üritama üleilmsed ühised küberjulgeoleku normid kehtestada asjade internetile, botnetsid ja DDoS-rünnakud, mis võtavad rajalt maha üleilmsed teenuste osutajad USA-s näiteks. seal seetõttu on tõesti eh, küberjulgeolekule ja asjade internetile sellega seoses tõsist tähelepanu hakatud pöörama. kui mõned tootjad toodavad lampe näiteks eh, või midagi sarnast, odavat, eh, mis on internetti ühendatud, siis küberturbele nad üldse ei mõtle. ja kui on mingi sisse lõimat-, lõimitud äh, küberturbe aspektid äh, toodetes, siis jälle inimestele on see ükstaspuha. koostatakse uus mobiiltelefon või tahvelarvuti, siis võib-olla jah, äh, pööratakse sellele tähelepanu. aga uue tolmuimeja soetamisel koju, keegi ei taha hakata neid ehm, lõimitud ehm, turbesätteid muutma. Ehm, ja see muudab väga lihtsalt botnettide kasutamise kurjategijatele, kui kõneks on võrku ühendatud seadmed. nii et on vaja üritada kokku leppida ühistes küberjulgeoleku normides, kui kõneks on asjade internet, aga veelgi rohkem tähelepanu tuleb ka küberhügieenile pöörata. jah, väga kasulik on käsi pesta, kõik teavad seda, eriti enne söömist. aga, ja selle peale isegi ei mõelda, miks öö, nii, see on tavaks. aga kui räägitakse võrku ühendatud seadmetest, siis seda hügieeni nii tähtsaks ei pea, peeta ja nagu kui me räägime asjade internetist, see ei ole mingi luksus. näiteks robot, tolmuime on teil kodus. ja on mõttekas ka külmik ühendada triikmasinaga. et sel ajal, kui ma näiteks triigin, võib külm ka puhata ja ei pea minu õlut seal jahutama aga kui me suudame nüüd kõik need energiatarbimise tipud ja madalad punktid eh, keskpoole nihutada, siis meil õnnestub vähemasti ükssada miljardit eurot Euroopa Liidus aastas kokku hoida. nii et on mõttekas eh, külmkapp ühendada triikmasinaga. aga see on ka üsna ohtlik ja peab mõtlema selle peale, et mitte muuta neid sisse lõimitud küberturbesätteid, mis asjades on. kui me räägime uuest Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegiast, siis me peame mõtlema ka selle peale, et Enisale uus mandaat anda, sest praegu on neil ajutine mandaat Nad peavad saama uue mandaadi. nüüd äh, küberjulgeoleku tippkeskused ja äh, võib-olla nende tippkeskuste võrgustik on ka, mida meil on vaja. sest äh, me peame ju konkureerima nende toodetega, mis USA turule toob küberjulgeoleku vallas ja praegu peab ütlema, et meie seis, seisund on kesine. et on vaja investeerida palju rohkem sellesse valdkonda. nüüd meie suutlikkusest, võimekusest, ma juba ütlesin, suuremad liikmesriigid ei unista sellest, et Euroopa Liidu tasemele jääda oma suutlikkuses. Äh, nad saavad ise, tulevad toime ja on paremad, aga väikestes liikmesriikides küll on vajadus äh, Euroopa Liidu tasandi operatiivsuutlikkus välja arendada. me peame rääkima nendest teemadest edasi, aga mina saan asjast aru nii, et see suutlikkus Euroopa Liidu jaoks võitluses küberohtudega on vajalik. nüüd vaba andmete liikumine. detsembrikuus me arutasime Telekomi nõukogus seda teemat ja kakskümmend sõnavõtjat oli, kaheksateist nõudsid kohe tegutsemist meilt ja ka seadusloomelisi ettepanekuid ja toetasid kahel käel. üks, ühel olid kõhklused seal nõukogus. aga nüüd juba ütlesid, et toetavad kahel käel seda põhimõtet, et andmed vabalt liiguvad ja üks minister oli vastu. me oleme nüüd laiendanud oma lähenemisviisi vabale andmevoogudele. näeme ette ka tagatised Äh, kui kõneks on juurdepääs andmekogudele mõnes teises liikmesriigis. see üks riik, kes vastu oli, tõenäoliselt hakkab nüüd toetama vaba andmete liikumist tulevikus, sest Euroopa Liidus on praegu üsna nigel olukord. viiskümmend kuus erinevat reeglistikku on meil äh, kahekümne ühes liikmesriigis ja see puudutab siis ka andmete lokaliseerimist. E, trend on selline kõikjal maailmas. suuremad tegutsejad tulevad toime killustatud Euroopas tegutsemisega. Nad jah, isegi kakskümmend kaheksa andmekeskust võivad luua kahekümne kaheksas liikmesriigis, aga väikesed ettevõtjad, keskmise suurusega meie idufirmad, nemad ei suuda kahtekümmet kaheksat andmekeskust kahekümne kaheksas liikmesriigis luua. ja minu sõnum on järgmine. kui me jätkame selle andmete lokaliseerimisega kohustuslikus korras, siis lihtsalt otsustavad väiksemad, kas jääda kodupiiridesse või suunduda USA-sse seal on ühtne turg, äh, kolmsada miljonit äh, rikast äh, klienti ootamas. aga seda sõnumit me oma idufirmadele ju saata ei taha. septembrikuus loodetavasti valmib meie vabade andmevoogude ettepanek, see on õigusloomeline ettepanek. ja juba hiljem me võtame käsile ka need uued küsimused nagu andmete eh, omanikud, juurdepääs andmetele, vastutus juriidiline ja komisjon ausalt öeldes ei ole valmis veel lahendusi välja pakkuma hetkel andmete omamise koha pealt, meil on vaja aega juurde selleks. ja ma olen nõus kõigi teiega, kes ütlesite, et see on tõeliselt tähtis Euroopa majandusele. eile meil toimus konkurentsinõukogu ja seal keegi ei võtnud sõna selle vastu, enamik toetas sellist algatust. jah andmete omamine. praktika Euroopa Liidu liikmesriikides on siin väga erinev. mõned eh, ettevõtetes andmete omamise teema ei ole üldse oluline, tahetakse lihtsalt juurdepääsu andmetele, näiteks Scania. Eh, nemad on juba üle kahesaja kolmekümne tuhande suure veoki võrku ühendanud kõikjal maailmas Nad ei taha andmeid omada, nad tahavad lihtsalt juurdepääsu andmetele, tahavad kasutada andmeid lihtsalt. Siemens näiteks on võtnud sama lähenemisviisi, tahavad andmeid kasutada ja neile juurde pääseda. aga Don-Don samas tahab andmeid omada. ja mina ei ole valmis ütlema, et üks lahendus on hea ja teine halb. küll aga tuleb äh, kuidagi ühtlustada lähenemisviisi ja nende teemadega tuleb seetõttu edasi töötada. nüüd jah, autoriõigused, copyright. see võib-olla ei ole niivõrd teie komisjoni pärusmaa, aga ma olen nõus nendega, kes ütlesid, et väga raske on leida tasakaalu erinevate huvide vahel meie oma ettepanekuga tahtsime saavutada tasakaalu. aga ma olen ka nõus, et alati on kuskil keegi, kes rahule ei ole. aga meie autoriõiguste alane ettepanek eh, peab laiendama päritoluriigi põhimõtet ja võtma kasutusele ka kohustusliku õiguste haldamise põhimõtte, esindamise põhimõtte. ja tahame sisu hulka kahekordistada äh, sellise sisu hulka, mis oleks piiriüleselt juurdepääsetav Euroopa kodanikele. täna halduskulud, et omandada õigused on liiga suured, liiga suured. ja see on äh, suureks tõkkeks nendele, kes tahaksid näidata filme, seriaale. Nad ei taha rinda pista nende halduskuludega ja ka loojatele on see probleemiks, nad ei saa õiglast tasu kui osutub liiga raskeks tuvastada, kellele õigused kuuluvad. ja tõkete tõttu, raskuste tõttu eelistatakse hoopis halli tsooni kasutada või illegaalselt üritada juurde pääseda digitaalsele sisule nagu me teadme, kuuskümmend kaheksa protsenti filmi vaatajatest Euroopa Liidus ütlevad, et nad kasutavad tasuta allalaadimise meetodit ja see on loojatele probleemiks. võib-olla neile mitte, kes eh, kasutavad neid tasuta allalaadimisi, aga sellisel juhul jäävad loojad õiglasest tasust ilma. nii et meil on vaja piiriülene juurdepääs tagada digitaalsele sisule ja ma ei räägi siin tasuta juurdepääsust sugugi. jah, need teosed, mis on turult kadunud. jah, siin on reaalne vajadus näiteks näidata suurtel kinolinnadel mõningaid filme. kui on huvi, siis kuidas tagada juurdepääs inimestele, kes tahaksid neid filme vaadata. või näiteks mõnda raamatut lugeda, mis on juba turult kadunud, kasutuselt kadunud. nii et on vaja jah, selle peale mõelda, on vaja erandeid teha ka haridusele, kui mõni professor öö, tahab Äh, õpetada naaberriigis, siis tihtipeale peab ta kohe muretsema ka õiguste soetamise peale, sest võib-olla ta tahab kasutada seal teises riigis oma esitluses mõnda materjali, mis kuulub autorikaitse alla. ja siis äh, kui illegaalselt kasutada seda materjali, on tohutud probleemid, nii et me tahaksime oma professoritegi elu lihtsamaks muuta, aga see ei ole sugugi ainus põhjus, miks me selle hariduserandi ettepaneku tegime. nüüd teksti ja andme kaevandamine. meil oli väga edumeelne ja liberaalne ettepanek. kui öö, me võrdleme oma ettepanekut Ühendkuningriigis eksisteerivate reeglitega. seal on nad väga selged, Ühendkuningriigis on nad praegu kõige liberaalsemad Euroopa Liidus. aga nüüd ma olen väga üllatunud, et teie raportöör tegi ettepaneku need normid veelgi liberaalsemaks muuta. aga sellega me lõhume ära olemasolevad ärimudelid, mis toimuvad mõnedes valdkondades üsna hästi. nii et tuleb olla väga ettevaatlik, et mitte hävitada hästi toimivaid ärimudeleid ka autoriõiguste vallas. nüüd äh, väärtuse ülemmäär. jah, see on tähtis kõigile me teame, et on mõned platvormid, mis on abo-, tellimusalused, sada nelikümmend tellijat kuus näiteks on mõnel platvormil ja need tellijad maksavad muusikutele kaks miljardit aastas ja samas on teisigi platvorme, mida toetavad reklaamiandjad ja sellistel platvormidel on pea üks miljard kontakti aastas, aga muusikutele maksavad ainult kuussada nelikümmend kolm miljonit aastas. sada nelikümmend kaks ja kaks miljardit, üks miljard ja null koma kuus miljardit läheb muusikutele. loomulikult muusikud siis ütlevad, et siin on väärtuses suur auk tekkinud. Nad ei saa õiglast tasu. ja meie oleme nüüd lahenduse välja pakkunud sellele probleemile. saab näha, kuidas läbirääkimised parlamendis kulgevad. aga ma olen veendunud et tuleb äh, õiguspärane juurdepääs tagada meie kodanikele sellele digitaalsele sisule, mis nad on seaduslikult omandanud ja nad peavad sellele juurde pääsema teistes riikides ja samas on vaja ka õiglaselt tasustada meie autoreid. ma ei ütleks, et üks pool on siin tähtsam kui teine. ei ole nii Need on võrdväärselt tähtsad pooled minu silmis. nüüd kirjastajate õigused ja kaasnevad õigused. see on kuum teema kõikjal ma ei toeta eriti energiliselt neid, kes seda lahendust to-, pooldavad, aga heliplaadi mm, tootjad äh, said äh, omale õigused kuuekümnendatel aastatel, aga äh, ajakirjandusväljaandjad, kirjastajaid ei saanud kaasnevaid õigusi, samas kui plaatide tootjad said, aga milline vahe siin on? tööd peavad nad korraldama ju ühteviisi, ükskõik, kas siis on tegemist kirjastamisega või plaatide salvestamisega. jah, tahetakse öelda, et ajakirjanikud on lihtsalt neutraalsed vahendajad, olid tollal neutraalsed vahendajad ja kaasnevaid õigusi mm, ei taotlenud, aga tänapäeval on neil sellele küll õigus aeg äh, läheb liiga kiiresti nagu alati, kui mina räägin. aga platvormide kohta ka. päris alguses me ütlesime, et meie komisjon ei võta horisontaalset lähenemisviisi platvormidele, sest väga hõlpus on innovatsioon mõrvata, kui hakatakse üle reguleerima platvorme, sest platvormid on niivõrd erinäolised ja me otsustasime ikka igal konkreetsel juhul vaadata. jah, kui on väärtuses suur vahe tekkinud, siis me tegeleme selle probleemiga, otsustasime meie. jah, ja nüüd see notice ja action teatamine ja tegutsema asumine, siin oli vaja tegutseda või Äh, koostöö majandus, äh, selles puhul me peame ka mõtlema, kuidas kaitsta tarbijaid. jah, ja kui kõr-, kiirteedel puudub äh, signaal, internetisignaal, siis ma tean, mida see tähendab ja mulle see üldse ei meeldi. Lapimaal ei ole tähtis, kas Soome pool ollakse või Rootsi poolel ollakse. 4G kaetus on kõikjal, aga asustus Lapimaal on alla ühe inimese ruutkilomeetri kohta. see ei loe. Lääne-Euroopa riikides aga, kui te reisite Brüsselist Strasbourgi, kümned kilomeetrid on ilma igasuguse signaalita. ja te ei pääse mitte ainult internetti, vaid isegi helistada ei saa. kuidas nii? Lapimaal seal, kus peaks ootama järgmist autot tunde, kui olete hätta sattunud, on kõik kaetud 4G-ga ja siin, kus meil on ummikud kogu aeg ja õnnetused, ei ole signaali, nii et meil peab toimuma suurem koostöö spektri vallas With the startups uh,, yeah. uh, I, I. idufirmade osas, ma vist juba ütlesin, et äh, tegelik probleem on Euroopa Liidu turu killustatus. kui me tahame digitaalset ühtset turgu, siis on abiks ka idufirmadele. sest et kui turg jääb killustatuks, nagu ta täna on, siis ne-, siis tegevuse suurendamine Euroopa Liidus on praktiliselt võimatu palju raskem kui Ameerika Ühendriikides hetkel ja seepärast meil on vajagi ühtset digiturgu. samuti tahaksime aidata äh, ka idufirmade keskusi luua. ja muidugi riskikapital samuti vajab äh, suuri turge. suur tänu, härra ase president suur tänu selle laiaulatusliku arutelu eest paljudel teemadel ja, ja loodetavasti kohtume teiega jälle. kas te soovisite veel midagi küsida? E-privacy oli teema, mil, mida puudutati. jah, siis palun vastake, kui, kui sobib. Teie viibimine meie komisjonis juba pool tundi olete vastanud, aga ise ütlesite, et see on piiramata. Äh, jah, see on piiramata muidugi, aga sõltub meie liikmete kannatlikkusest. Äh, mis puudutas nüüd äh, e-privacy määrust, küsimus tekkis, et meil on samal ajal üldine andmekaitsemäärus. see sõltub läbirääkimiste seisust parlamendis triloogidest ja siis saame teada, milline on siis lõplik kuupäev, millal e-privacy't hakatakse lõplikult rakendama, aga meie eesmärk oli ära hoida erinevaid tõlgendusi erinevates liikmesriikides. ja seepärast tahtsime täielikku rakendamist äh, alustada samast päevast. e-privacy määrus minu arvates on väga vajalik Euroopa Liidus. meil on see sellekohane dia-, direktiiv, aga selle rakendamine on olnud väga erinev kahekümne kaheksas liikmesriigis. vastavalt direktiivile kommunikatsiooni konfidentsiaalsus on tagatud sõltuvalt äh, operaatorite tingimustest. aga me ei räägi ITT-dest, nii et meil oli vaja võrdseid tingimusi. ütleme me, et äh, kommunikatsiooni konfidentsiaalsus tuleb tagada isegi siis, kui me, tegemist on sidevahenditega, mida meil veel ei ole tulevikulahendustega. ühi-, võrdsed tingimused äh, telekomi operaatoritele ja ITT-dele. telekomi teenusepakkujad võivad töödelda nende käsutuses olevaid andmeid selleks, et parandada omaenda teenuse kvaliteeti. ja neid andmeid ei tohi nad müüa näiteks reklaami eesmärgil, nagu ITT-d seda teevad. nüüd me näeme, et põhi, et nüüd on nõusolek peamiseks mõisteks ja tuginedes sellel äh, saavad ka äh, sideoperaatorid neid andmeid müüa, kui, mis neil on, müüa reklaami või mida iganes. aga ma tean, et äh, pressiettevõtted on mures brauserite pärast, aga mis meil valida on, kas jätkame küpsistega üheksakümmend protsenti inimestest ütlevad, nad ei taha klikata kogu aeg. Nad ei loe seda, millega nad nõustuvad. mõned inimesed sooviksid siis vaikimisi äh, turvasätteid eraelu kaitseks. komisjoni ettepanek oli, oli kuskil kahe vahepeal, et et on natuke valik äh, brauseri äh, valikute osas ja siis inimene valib ja siis saab neid ka muuta hiljem. kui pressiettevõtted või keegi teine tuleb välja parema ettepanekuga, siis äh, väga tore komisjon on avatud nendele ettepanekutele. suur tänu teid, tänu kannatlikkuse eest ja mul on väga hea meel selle viljaka koostöö üle, mis meil on olnud ITRE komisjoniga. mul on väga kahju ja ma pean väga vabandama, et ma sundisin teid nüüd kiirustama siin lõpupoole, tegelikult see oli minu viga. igal juhul arutelu oli meil väga suurepärane ja, ja te vastasite kõigile küsimustele väga põhjalikult, need on tõesti meie komisjoni liikmetele olulised küsimused, suur tänu, härra asepresident! Uh, uh, head kolleegid, kahekümne esimene, kahekümne teine juuni on siis meie komisjoni järgmine koosolek, valmistuge, saavad olema ka väga huvitavad arutelud ITRE komisjonis kahekümne esimesel, kahekümne teisel juunil, suur tänu. Hearing at uh, one thirty, sorry. ja kuulamine täna lõuna ajal, teie jaoks suurepärane hetk, kell pool kaks. Äh, äh, saate kaalus alla võtta, mitte lõunat süüa, vaid kuulamisel tulla